et äh, ka president von der Leyeni jaoks oleks Euroopa demokraatia kaitsmine prioriteediks ja president Jourova äh, vastutab äh, Euroopa demokraatia tegevuskava koordineerimise eest, vaja on keskenduda vastupanuvõime suurendamisele, desinformatsioonile vastuastumisele ja põhivabaduste kaitsele. hübriidohtudele vastuastumine nõuab kõikehõlmavat tegevust, horisontaalset tegevust ja seetõttu see töö, seda tööd tehakse tihedas koostöös kõigi osapooltega, Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega, selleks, et edendada Euroopa Liidu võimekust avastada ja vastu astuda hübriidohtudele. meie demokraatiate ja valimiste kaitse nõuab koordineeritud jõupingutusi Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt, aga ka kodanikuühiskonna ja tööstuse poolt. meie vastus peab olema kõikehõlmav tuleb keskenduda nii sise- kui välismõõtmele nende ohtude puhul. lugupeetud daamid ja härrad, väga palju on juba Euroopa Liidu institutsioonide poolt ja liikmesriikide poolt ära tehtud. lühidalt mainiks peamisi äh, verstapost on näiteks äh, pidevad võttevahetused Euroopa äh, valimiste välgimise võrgustikus, strateegilise kommunikatsiooni parandamine ning äh, sõltumatute faktikontrollijate võrgustiku edendamine, äh, meedia ja äh, digitaalkirjaoskuse arendamine ning sotsiaalmeedia platvormide ähm, käitumiskoodeksi jälgimine, aga oluline on, et me edendaksime institutsioonilisi mehhanisme ja vahendeid selleks, et Euroopa Nõu-, liit, Ülemkogu poolt paika pandud eesmärke saavutada. oluline on partnerlusi üles ehitada, muuhulgas äh, meie koostöös NATO-ga ja seetõttu Helsingi äh, Euroopa Keskus hübriidohtudele vastu astumiseks edendab samuti vastavat koostööd. ja desinformatsiooni strateegiaid kasutatakse ka väljaspool meie piire. meil on vaja teha koostööd meie ida ja lõunapartneritega ja, ja Lääne-Balkani partneritega, nagu ülemkogu eelmise nädala, äh, eelmise aasta järeldustes öeldud, vaja on äh, suurendada järelevalvet poliitiliste sõnumite üle, tugevdada meedia ja digitaalkirjaoskust. meil on vaja tegutseda üheskoos, meil on vaja struktureeritult ja koordineeritult tegutseda selleks, et neile väljakutsetele vastu astuda

lugupeetud juhataja, aitäh, et annate võimaluse mul täna rääkida sellel olulisel teemal, milleks on teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse. Euroopa Komisjon on omalt poolt selle probleemiga tegelenud ja me oleme kaardistanud riskid, mis tulenevad sellest, et meil ei ole piisavalt läbipaistvust, on valeinfokampaaniad ja ka teist tüüpi manipulatsioonid. ning komisjon kavatseb oma tööd edaspidi veelgi tugevdada jah, tõepoolest, me kuulsime juba eesistujariigilt, et tegemist on väga suure ülesandega, ühe komisjoni ees eh, esi-, seisva suurema ülesandega üldse. ma tänan teid teie toetuse eest. vabad ja tõkestamatud valimised ja nende läbiviimine on ennekõike liikmesriikide vastutus, aga euroopalik lähenemisviis on samuti vajalik, võttes arvesse, et eh, manipulatsioonikatsed on ju piiriülesed ja samuti võttes arvesse seda, kui oluline on see, et me ohtudele seisaksime vastu koos. on ju tõsi, et see, mis mõjutab ühte liikmesriiki, võib mõjutada kõiki liikmesriike ja seega Euroopa Liitu tervikuna. Need ohud, millest me räägime, on keerukad ja sihtmärgid äh, arenevad järjest edasi näiteks kasutavad nüüd kolmandatest äh, riikidest äh, rünnakute või äh, manipulatsiooni toimepanijad meie riikide proksi servereid ja häirimistegevus on muutunud palju sagedasemaks. mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisi, siis astus komisjon mitmeid samme probleemide lahendamiseks. selle hulgas olid valimiskampaania meetmed, mille abil tagati liikmesriikides vabad valimised hea tava koodeks, millele on alla kirjutanud ka Facebook, Twitter ja Microsoft ja lisaks äh, sellele oleme saavutanud äh, edu ka väärinfo kampaaniaalase teatisega. me kavatseme seda tööd järgmise viie aasta jooksul jätkata. me soovime holistilist ja alalist raamistikku luua ja selle eesmärk on tugevdada meie demokraatiate vastupanuvõimet ja tulla toime järjest muutuvate ohtudega, mis seisnevad selles, et manipulatsioonitegevused on järjest rohkem koordineeritud seega on ka meil vaja käituda koordineeritult ja kaasata kõik sidusrühmad erinevatest liikmesriikidest, kaasata valitsused, regulatiivasutused, parteid, ajakirjanikud, faktide kontrollijad, teadlased, haritlased ja ühiskond üldiselt ning muidugi ka kodanikuühiskond. ja samuti peab EIA-ga kaasa tulema ka tööstus ja online platvormid, kellest ma mõnesid nimetasin, kuid tegelikult peaksid meiega koostööd tegema palju rohkemad platvormid. loomulikult on vaja kaasata ka kodanikud, sest ka kodanikud peavad ise tugevdama oma vastupanuvõimet uutele ohtudele. mõnikord ma ütlen, et meil on vaja töötada sellega, et tekiks suurem nõudlus tõe järele. ja see on kahtlemata keeruline ülesanne me peame paremini hakkama saama ka äh, väärinfo avastamise ja tõkestamisega, sest äh, selle abil püütakse äh, väärata Euroopa demokraatiat. me peame sellele vastu seisma, olenemata sellest, milliseid meetodeid kasutatakse ja lisaks sellele peame siis järgima, jälgima küberjulgeolekut. mis puudutab koostööd, siis on Euroopa koostöövõrgustik valimiste alal väga tugev mis äh, tähendab seda, et äh, meil on võimalik äh, juba praegu arutada seda, mida me teeme tulevikus, kuidas see koostöövõrgustik tegutseb tulevikus. tegemist on väga olulise instrumendiga. samuti tuleb tugevdada koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel selle koostöövõrgustiku abil ja ka kiire teavituse, teavitusmehhanismi abil. samuti on meil nüüd võimalik luua väga head koostööd äh, teiste partneritega, näiteks äh, G7 või NATO-ga. ja me peame arvesse võtma ka seda, et äh, väärinfo ja manipulatsioonid on globaalne probleem, mis tähendab seda, et meil on vaja koordineeritud reaktsiooni erinevate intsidentide ilmnemisel ja meil on vaja tõsta avalikkuse teadlikkust nendest probleemidest. see tähendab seda, et me peame hõlbustama sõltumatute eh, faktide kontrollijate ja akadeemikute võrgustiku teket ning vastavad kampaaniad läbi viima ka sotsiaalmeedia võrgustikes. alguses oleme ette näinud kaheteistkuise perioodi, mille jooksul mille jooksul me siis kasutasime heade tavade koodeksit, nüüd hakatakse esialgseid tulemusi hindama ja kui leitakse, et need tulemused on ebapiisavad, saab komisjon teha uusi ettepanekuid äh, uuteks äh, regulatsioonideks. me kavatseme teha tööd ka meediaga, sest meedial on demokraatlikus ühiskonnas väga oluline roll. kodanikele tuleb anda sobivad vahendid selleks, et nad saaksid äh, hästi informeeritult osaleda demokraatlikes protsessides proua von der Leyen, Euroopa Komisjoni uus president, on välja ka pakkunud ka uue digitaalteenuste paketi, millega ajakohastatakse meie vastutust ähm, ja ka digitaalplatvormide vastutust toodete ja teenuste eest. samuti on proua von der Leyen öelnud, et meil on vaja euroopalikku vastust äh, tehisintellektiga seonduvatele probleemidele. see on oluline, kui me tahame, et äh, Euroopal oleks turvaline digitaaltulevik kasutades von der Leyeni poliitilisi suuniseid, kavatsen mina ja kogu Euroopa Komisjon töötada Euroopa demokraatia tegevuskavaga, kus räägitakse ka sellest, et Euroopa Liidu demokraatlikesse valimistesse on väljaspoolt sekkutud ja et meid tuleb selle, selliste sekkumiste eest kaitsta, kuid samas hoida alal sõnavabadust. ma vaatan õigusloomelisi ettepanekuid, mille abil me tahame tagada äh, selgemad reeglid Euroopa poliitiliste parteide rahastamiseks ning samuti ka läbipaistvuse poliitreklaamide tellimisel meie äh, tegevused on aga sellised, me ei tohi kaotada äh, vajalikku tasakaalu, me peame ju kaitsma Euroopa demokraatiat, mis tähendab seda, et äh, me peame samaaegselt ähm, sekkumise, sekkumisvastase kaitsega kaitsma ka sõnavabadust ja teisi põhivabadusi, mis on Euroopa Liidu nurgakiviks, aitäh! aitäh, proua volinik Jourova ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt härra Rangel. Uh, suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud Soome eesistuja, lugupeetud proua volinik Jourova. ma soovin kõigepealt teid õnnitleda, sest teid nimetati täna ametisse. ma soovin teile teie ametis kõike head ja ütlen, et me teame kogemusest, et te olete tõepoolest äärmiselt pühendunud nendele ülesannetele, mis nüüd teie portfellis on. me teame ka, et teie ülesanded on keerulised, aga usume, et te täidate neid ülesandeid entusiastlikult, niisiis ma soovin teile edu ja meie fraktsioon ning ma usun, et ka kogu koda toetab teid sest tegelikult toetas koda kogu komisjoni koosseisu ju väga selgelt ja väga jõuliselt, mis tähendab seda, et loodetavasti, usutavasti on meil head suhted. nüüd lähen ma üle emakeelele. suur tänu ehm, ja jätkan sellega, et asjaolu, et kolmandatest riikidest eh, sekkutakse meie demokraatlikesse protsessidesse, on äärmiselt äh, tõsine probleem. väärinformatsiooni levitamine ei ole ajaloos mitte midagi uut, kuid uus on see, et tänapäeval on olemas hoopis teistsugused tehnoloogilised võimalused, mis tähendab seda, et ühiskonda mõjutab väärinfo levitamine palju rohkem. näiteks teame me seda, et äh, hiljuti äh, tegi Tšehhi Vabariigi infotalitus kindlaks, et et meie põhiseaduslikesse protsessidesse on äh, sekkutud Venemaalt ja Hiinast. samad probleemid puudutavad Kataloonias toimunut. mitmed IP aadressid on äh, Moskvas. see tähendab seda, et äh, kolmandate riikide isikud tõesti püüavad mõjutada seda, mis toimub meie liikmesriikides selleks, et, et suurendada ebastabiilsust ja, või tekitada ebastabiilsust ja levitada väärinfot. ma pean väga oluliseks seda, et me pööraksime rohkem tähelepanu kodanike harimisele, eriti puudutab see noori inimesi. noored peavad suutma teha vahet sellel, mis on tõene ja sellel, mis on väär. Nad peavad oskama kriitiliselt mõelda. poliitilised liidrid, usujuhid, akadeemikud, teadlased ja ajakirjanikud on kõik sellised inimgrupid, kellega me peaksime töötama, sellepärast et neile tuleks anda vajalik väljaõpe ja nemad omakorda levitaksid seda ühiskonnas. me võiksime kasutada ka välistalitust ja paluda, et nemad avaldaksid rohkem mõju sellistele pealinnadele, kus rohkem sekkumist toimub või vähemalt nende arvates toimub me tahame, et Euroopa Liit suudaks äh, selliste väljakutsetega toime tulla ja me peame selle nimel töötama. liikmesriikide siseriiklikus demokraatias on mitmeid probleeme, mis just tulevadki välisest sekkumisest, vaatame näiteks äh, Malta, Malta olukorda pärast seda, kui seal mõrvati ajakirjanik. tegemist on äärmiselt kohutava juhtumiga ja see näitab seda, et tegelikult on meie maailmas mitte ainult digitaalseid ohtusid, vaid siiski ka puhtfüüsilisi aitäh ja sõna saab proua Piri. aitäh, ma soovin õnnitleda teid, proua volinik, ka sotsiaaldemokraatide nimel ja öelda järgmist. vabad valimised on Euroopa Liidu projekti keskmes, need on olulised liikmesriikidele ning ka liidule kuid vabad valimised ei ole iseenesestmõistetav asi ja neid ei tohi selleks pidada. Lek-, valimistesse sekkumine ähvardab meie demokraatiat ning riskid suurenevad iga päevaga ja need riskid ei kao kuhugi, kui me ei tegutse. tegemist on väga olulise probleemiga paljude liikmesriikide jaoks ja praegused meetmed ei aita selliste hübriidohtudega kahjuks tõhusalt võidelda. miljonid eurooplased on sattunud nende väärinfokampaaniate subjektiks küberrünnakuid toimub järjest rohkem, rohkem kui iialgi varem ja nende abil püütakse rivist välja lüüa strateegilisi süsteeme kolmandate riikide tegevus äh, häirib äh, meie tööd, kuid Euroopa Liidu valitsused ei ole suutnud midagi ette võtta, mõned neist isegi varjavad toimuvat äh, avalikkuse eest, näiteks on see nii Ühendkuningriigis Boris Johnsoniga. hiljuti keelduti andmast Ühendkuningriigis avalikult välja raportit, mis puudutab Venemaa sekkumist nende sisepoliitikasse, kuid see ei ole kahjuks kõik. Matteo Salvinit eh, ning ka eh, rahastatakse ju Venemaalt, siis oli Austria skandaal ja samuti sekkus eh, Venemaa Euroopa Liidu Brexiti pooldajate kampaaniasse. eelmisel kuul võttis Euroopa Parlament sotsiaaldemokraatide algatusel kokku, vastu resolutsiooni, kus kutsus üles jõulisematele tegudele ka siin Euroopa Parlamendis. me saame aru, kui oluline see teema on ja me leiame, et meil tuleks luua erikomisjon Euroopa Parlamendis, mis tegeleks valimistesse sekkumise küsimusega terviklikult. kuid meie ettepanek ei läinud kahjuks läbi, sest viiskümmend kaks kolleegi olid sellele vastu ja kahjuks ei saa ma aru, miks need kolleegid, kes on kõik liberaalid uueneva Euroopa fraktsioonist, miks nad tahtsid erikomisjoni maha hääletada, sest erikomisjon, erikomitee oleks selle teemaga asunud tegelema. mõnikord muidugi on ka nii, et äh, probleemide lahendamine lihtsalt võtab aega, niisiis teen ettepaneku käituda ikkagi ühtselt ja lahendada probleemid, näidata, et meie Euroopa Parlamendis võtame neid tõsiselt ette. aitäh ja nüüd saab Uuenema Euroopa nimel sõna härra Durand kaheks minutiks aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud proua Jourovaka, mina õnnitlen teid meie fraktsiooni nimel, et teid on taas tagasi võetud, tagasi valitud ja ma õnnitlen teid ka teie äh, portfelli nimel, teie ülesannete nimel, mis on demokraatia kaitsmisel eriti olulised. meie äh, meie eh, tänane probleem seisneb eh, keerulise tasakaalu leidmises. härra von der, proua von der Leyen rääkis täna hommikul samuti sellest, et meil on eh, ajalooline ülesanne ühest küljest siis kaitsta oma vabadusi, sõnavabadust, mõttevabadust, väljendusvabadust, aga teiselt poolt me peame suutma ka austada reegleid me kõik peame elama õigusriigi põhimõtte järgi ja õigusriigi põhimõte peab võimaldama kõigile koos eksisteerimist see tähendab äh, seda, et äh, olukord on keeruline. ma tahaksin rääkida ka trükikunstist. trükikunsti leiutamine on inimkonna ajaloos olnud väga oluline, sest see võimaldas ähm, hakata inimesele oma ideid äh, levitama ja sealt tulebki sõnavabadus ja pressivabadus. meil kõigil on praegu see vabadus olemas, see peaks olema meile tagatud aga teie, proua, olete ju pärit riigist, kus sõnavabadust ja mõttevabadust ei ole alati tunnustatud, kõigil ei ole seda olnud. nüüd on see meil olemas ja me peame selle vabaduse tasakaalustama teisest küljest va vastutusega selle eest, mida levitatakse ja reeglitega, sest pressile ja info levitamisele on ette nähtud reeglid. ei ole võimalik levitada ükskõik mida vastutustundetult aga nüüd eh, ei ela me ju enam trükikunsti ajastul, vaid interneti ajastul ning eh, internet eh, jätab mulje, et nüüd on kõik lubatud, vabadus on piiramatu, mingisuguseid reegleid ei ole, internetti ei juhita ega hallata kuidagi. mina ütlen teile, proua asepresident, et meie peame kaitsma oma väärtusi ning Euroopa demokraatiat ja kaitsma ka seda tasakaalu, millest ma rääkisin, ühest küljest vabaduste ja õiguste ja teisest küljest reeglite vahel. internet peab samuti olema, äh, alluma sellele, et meil on kehtiv õigus, äh, et ei saa nii, et mitte midagi ei kontrollita ja reegleid ei ole, aitäh. aitäh, järgmine kõneleja on härra Lagodinski Roheliste nimel, kolm minutit um Äh, aitäh, palju õnne ka roheliste nimel äh, asepresidendile valituks, valimise puhul. täna aga räägime esmalt ühest teisest teemast. konflikt äh, Venemaa ja Ukraina vahel ruineerib meie majandust, see oli pealkiri emailis, mis nädalateks ähm, halvas Saksamaa parlamendi, see oli viirus, ähm, mis äh, äh, ühelt rühmituselt, mis on lähedane Venemaa salateenistusega Ageru. see on äh, kõige ilmsem näide välisest sekkumisest meie demokraatlikesse institutsioonidesse, aga väga palju jääb märkamata ja tõesti, see annab põhjust muretsemiseks. kõik, igasugune sekkumine sellises vormis on osa tegelikust ideoloogilisest vastasseisust, propagandasõjast digitaalsfääris Venemaa, Hiina ja eh, liberaalsete demokraatiate vahel. ja see ei toimu mitte ainult Venemaa ja Saksamaa vahel, vaid ka eh, saksa keeles, vaid ehm, vaid see toimub ka vene keeles, nagu näiteks eh, koolitüdruku Liisa juhtum, mis tähendas seda, et äh, Saksamaal elavad äh, venelased kihutati üles, kasutades venekeelseid sõnumeid, aga seda propagandat tehakse ka Venemaa, tehakse ka ing-, saksa ja inglise keeles. Äh, Facebookis näiteks on rühmitusi, mis kutsub üles kliimapoliitilistele tegevustele, aga samal ajal on seal ka propaganda ja see grupp kuulub tegelikult äh, Venemaa propagandakanalitele ja Venemaa äh, uudisteagentuuridele, me peame neile tähelepanu pöörama, aga peame tähelepanu pöörama ka oma kolleegidele, parteidele, mis sügavalt põlgavad meie tänast demokraatiat ja Euroopat ja nad on ka siin esindatud ja ka täna Äh, räägiti AFD-st, äh, kahjuks äh, kolleegid siin ei ole, Jörg Moiten on saanud üle viiekümne tuhande raha, üle viiekümne tuhande euroga, tema kolleeg on saanud väga palju raha, tegemist on annetustega nendele kolleegidele, kes igapäevaselt siin koos meiega istuvad, me peame küsima neilt, et kust nad need vahendid on saanud, kui AFD ütleb, et nad käivad äh, pidevalt Venemaa saatkonnas, kust äh, need vahendid on pärit, väga paljud nendest vahenditest on pärit Šveitsist, väga huvitav oleks saada vastuseid neile küsimustele, aga siin ei ole tegemist ainult Euroopa vastastega, vaid ka meiega. me peame tugevdama oma demokraatlikke institutsioone, me ei tohi ise kalduda äh, demokraatia vastastesse mustritesse, selle hulka kuulub ka digitaalne kultuur, digitaalne pädevus, meie vas-, institutsioonide vastupanuvõime, ka meie kolleegide suhtes, kes võlgnevad meile vastuseid. aitäh ja kolleeg Bardella saab ID fraktsiooni nimel sõna pooleteiseks minutiks. aitäh Äh, siin on pidevalt äh, paranoiat, aga kui me peame seda teemat nüüd käsitlema, siis äh, selle eesmärgiks on see, et soovitakse levitada mõtet, et Putin on siin Euroopa mandri vastu, kui Macron ja, ja Merkel ja teised muid variante ei leia, kui õigustada oma läbikukkumisi välise sekkumisega. ja eelmisel nädalal kinnitati, et Äh, Prantsuse presidendivalimistel ei toimunud mingisuguseid Venemaa-poolseid rünnakuid ja nelja, neljateistkümnendal juunil Euroopa Komisjoni poolt äh, Äh, avalikustatud raport, äh, samas siiski äh, tuvastas sekkumisi Euroopa vali-, Parlamendi valimiste vastu. tegemist on samade inimestega, kes väidavad, et nad on avastanud mingisuguse salasepitsuse ja pidevalt kujutavad ette, et on nähtamatu vene käsi. aga tegelikult on olemas küll nähtamatud jõud, aga need ei ole seal, kus te soovite neid näha, näiteks kas Barack Obama ei sekkunud mitte par-, Saksa, Prantsusmaa valimistesse, kui kui ta toetas äh, Macroni või näiteks äh, äh, Angela Merkel samuti soovis vähendada rahvusrinde mõju ja ka Brexiti või Itaalia valimiste puhul, kus, mis võitis Salvini, on, või seda näha olnud. nii et tegemist on nähtustega, mida äh, Äh, on juba pikka aega olnud ja tegelikult ei ole võimelised vastama Euroopa kodanike ootustele. E aitäh ja kolleeg Lundgren saab ECR fraktsiooni nimel sõna. aitäh, juhataja. valimistesse sekkumine välismaalt, see tekitab paljudele muret kui me vaatame näiteks äh, Ameerika Ühendriikide valimisi, Hiinat või Iraani või äh, Venemaad sellise mõjutajana Rootsis on äh, vaadatud Hiina poole, kes äh, hiljuti üsna avatult üritas mõjutada ühte Rootsi valitsuse ministrit, et äh, valitsus ei annaks auhinda isikule, kes on tegutsenud Hiina valitsuse vastu. see loomulikult tekitab küsimusi sellest, kui palju Hiina tegutseb ka pinna all, kui nii julgelt ja täiesti avatult juba tegutsetakse. välismaised Äh, tegijad, kes üritavad demokraatlike riikide tegevusse sekkuda, kasutavad ka Euroopa Liidu propagandat valimiste mõjutamiseks, näiteks äh, äh, jättes mulje, et mingid küljed on head, mingid on halvad ja paljudes riikides on väga apokalüptilisi pilte jäetud sellest, kuidas Euroopa Liidu vastu tegutsetakse see on ilmselge hirmutamispoliitika, millega üritatakse mõjutada äh, siseriiklikke valimisi. kas on siis siin vahet äh, nende vahel, kes üritavad valitsust, äh, valimistesse sekkuda? ei, valimistesse sekkumine demokraatlikes riikides on see, et vali-, lõpuks valimistulemusi ei tunnistata, selliseid asju me ei saa taluda, me ei saa seda taluda siis, kui see juhtub Euroopa Liidu mõjul ega ka siis, kui välismaised tegijad siin sekkuvad. kolleegid aitäh, järgmiseks kolleeg Anderson kuue fraktsiooni nimel. me ei saa rääkida välismõjust ja sekkumisest ilma öö, äh, toomata sisse DUP parteid, keda ei ole kunagi vastutusele võetud selle eest, et ta võttis pool miljonit naela halli raha vastu äh, Brexiti kampaania ajal. DUP sai selle äh, kriminaalsete isikute poolt. Nad ei kasutanud seda Põhja-Iirimaal, vaid nad kasutasid seda riigis, kus nad ei äh, esitekandidaate ehk siis Inglismaal selleks, et mõjutada Inglismaa valimisõigust. ei uuritud seda, kust see raha tuli ja pärast Brexiti referendumit esitati seadusi, mis kaitsesid DUP-d, nii et ta ei pidanud allikat avaldama. see on seesama DUP, mis hetkel mõjutab lojalistlikke jõu-, kõik Brexiti nimel tegutseme, nad on pannud üles hirmutavaid postre Sinn Feini kandidaati ja äh, Belfasti linnapea vastu, kelle isa Pätt äh, mõrvati lojalistide ja Briti riigiagentide poolt. kui see juhtuks igal pool ükskõik kus mujal, siis Euroopa Liit mõistaks selle hukka, aga see, et Iirimaal on sisse ehitatud äh, unionistlik enamus, see mõõt-, see on toonud kaasa gerrymanderingu ja mõjutab inimesi igal viisil. meil on diskrimineeriv riik, kus on diskrimineerivad seadused, kahjuks õnneks on see sisse ehitatud unionistlik enamus nüüd läinud ja me ehitame Iirimaal üles kaasavat demokraatlikku ühiskonda. aitäh järgmiseks äh, härra Leeners. esimest korda äh, räägime me siin rahvusvahelisest äh, sekkumisest meie valimistesse või valeinfost neli kuud ka tagasi olime vastu võtmas ühte raportit ja arutasime seda siis ja seda teeme nüüd jälle, see on oluline asi, aga me ei ole siin veel tegutsenud, Euroopa valimised on nüüd selja taga ja mitmetest uurimustest on näha, et peaaegu kakssada viiskümmend miljonit eurooplast sattus Vene trollide valeinformatsiooni ohvriks see valeinformatsiooni levitamine on väga levinud Facebookist äh, eemaldati mitmeid lehekülgi, aga neid oli juba mitmeid tuhandeid kordi vaadatud selleks ajaks. Äh, Stratcom Task Force raporteeris äh, rohkem kui tuhandest juhtumist, kus Venemaa oli sekkunud asjade käiku. me peame see, seda öö, tähelepanu alla võtma, komisjon on ka seda tunnistanud, seda töörühma on nüüd laiendatud, aga kas see on piisav? esitaksin siinkohal küsimuse, kas niimoodi saab piisavalt reageerida probleemidele? me peame tegema ära rohkemat, me peame rääkima vähem ja tegutsema rohkem ja ma tahaksin, et komisjon tulevikus hoolitseks selle eest, et just sellisesse asjadesse sekkutaks, meil peab olema piisavalt vahendeid, et me saaksime äh, selle probleemi lahendada, rohkem raha analüüside ja uuringute jaoks ja valeinformatsiooni vastaste kampaaniate jaoks. rohkem raha selleks, et omaenda kaitsevõimet üles ehitada. ja teiseks, tehnoloogiagigandid, me me, nii nagu Facebook, ka nemad peavad vastutust kandma mitte mingisuguseid vabatahtlikke reegleid, vaid need peaksid olema kohustuslikud reeglid millega me saame kaasa tuua ühist koostööd. aitäh, järgmiseks härra Moraes, kaks pool minutit. aitäh, juhataja. härra Lennart ütles just, et me oleme vastu võtnud resolutsiooni hiljuti, meil oli debatt ja nüüd me oleme jälle tulnud sama asja arutelu juurde tagasi, aga selle jaoks on ka põhjus ja põhjus on see, et midagi toimub, see ei ole mitte mingi liialdatud probleem, see on küsimus äh, millega volinikud Jurova ja King on juba kuid töötanud. ka meie oleme sellega töötanud, tahtsime erikomisjoni konkreetsel põhjusel ja põhjus ei ole see, et mingi Donald Trump ütleb äh, Donald, Boris Johnsonile, et äh, sa meeldid mulle, ma tahaksin su NHS-i ära osta, tervishoiusüsteemi ära osta, see ei ole sekkumine, meile ei meeldi see, aga see ei ole see, millest me räägime, me räägime siin üha suuremast tõendite kogumist, et tegem-, toimub illegaalne sala, varjatud sekkumine see, mis John Kennedyle poleks meeldinud, sest vähemalt üks valija hääletab teistmoodi, sest et nad on sihtmärgiks seadnud Cambridge Analytica, eraandmete varastamine, salastatud ebaseaduslikuks kasutuseks. see läheb äh, meie seaduste vastu, ehk siis ütleme selgelt välja, millest me siin räägime, see on ebaseaduslik ja varjatud, täna võib-olla see äh, tuleb meile kahjuks, homme teile ja seetõttu ma tervitan seda, mida meie Ühendkuningriigi kolleegid on teinud selle debati algatamisel, sest et nad on äh, välja toonud hiljutise elemendi äh, minu oma riigis, kus konservatiivne valitsus äh, varjab asju avalikkuse eest sellega, et ei avalikusta Julgeolekukomisjoni ISC raportit Vene ohu kohta Ühendkuningriigi poliitikale, see on üks Euroopa Liidu suurematest liikmesriikidest, selle raporti on vastu võtnud eh, Ühendkuningriigi luureasutused, mingisugust takistust ei ole, aga valitsus seda ei avalda. kui palju rohkem on meil vaja tõendusmaterjale selle kohta, et aru saada, et need tõendid on tõelised? komisjon on rääkinud siin jätkuvast ja pidevast eh, valeinformatsioonist vale, viimaste valimiste ajal, mis oli sarnane sellega, mis toimus Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal siin räägitakse loomulikult piiratud tegevusest ja ma loomulikult julgustan volinikku tema uues rollis, uues kolleegiumis tegema nii palju kui võimalik, sest äh, see, millest me siin räägime, on nii turvameetmed nii internetis kui tegelikus elus, äh, keelud valimiseesmärkides, äh, jagatud sisu, võltskontode kaot-, kustutamine, nii erasektor kui valitsus võiksid teha rohkem ja ei saa olla midagi olulisemat kui õiglased ja vabad valimised see on seadusevastane, see on varjatud, see on ebaseaduslik ja me peame selle osas midagi ära tegema, et oma demokraatiat kaitsta. aitäh, järgmiseks kolleeg Horvud, äh, poolteist minutit. Uh, äh, palju õnne ametisse valimise puhul, proua asepresident, äh, vabandust, et ei olnud teie avasõnavõtu ajal siin, aga sain aru, et te lubasite koordineeritud reageeringut välissekkumisele see peab olema koordineeritud ka liikmesriikidega, kas tuleb Brexit või mitte. me teame, et Vene raha on Ühendkuningriiki investeeritud, konkreetsemalt Londonisse, ja see peaks andma meile need hoovad, millega olla, tulla vastu ja karistada sik-, sekkumist meie demokraatlikesse protsessidesse, aga see endiselt avaldamata julgeoleku- äh, ja luurekomisjoni raport, millele siin juba viidati, äh, näitab, kuivõrd ebapiisav on olnud meie reageering kas, kas see puudutab Vene sekkumist ainult sellesse Brexiti äh, referendumisse, me ei tea, sest et valitsus, nii nagu härra Moraes ütles, on seda varjanud äh, ja keeldunud selle raporti avaldamisest, kuigi me ei tea, et teame, et parlament ega luureasutused ei ole selle avaldamise vastu. siin on tegemist ainult peaministri poliitilise tahtega ja seda võib-olla sellepärast, et seal raportis on Vene äh, annetused konservatiividele ja Brexiti kampaaniale meie valitsus hetkel ei tööta ja võimalik, et parimal juhul nad ei saanud oma tööga hakkama siin, aga meil on hea meel, et Euroopa Parlament on andnud meile sellise demokraatliku foorumi, kus me saame seda häirekella lüüa, et kõik üles ärkaksid ja ma loodan, et komisjoni reageering on oluliselt otsustavam. aitäh, järgmiseks äh, härra Kunke. tak, fru talman aitäh, juhataja. mitmeti on need küberrünnakud nagu õudusunenägu. vaenlane, keda me ei näe, aga kes eksisteerib ja, ja kes on eluohtlik, see tundub äh, küll karmilt, aga asjad ju niimoodi on. see ei olegi mingi liialdus uuringud on käimas ja need näitavad selgelt, et äh, meil on oht, mis äh, on suunatud meie demokraatlike väärtuste vastu, mis meile Euroopa Liidus on olulised. see info äh, nõuab, et me tegutseksime eelmine aasta komisjon esitas kava selle kohta, kuidas me tõrjume valeinformatsiooni internetis, me oleme teatud samme juba teinud sellel teel, aga see ei ole veel piisav. Euroopa Liit peab tegema oluliselt rohkem. Europoli osakond, kes tegeleb just nimelt interneti kuritegevusega, kus äh, analüüsid ja uuringud äh, tuuakse kokku strateegiate ja tegevustega, see on hea asi, aga see ei ole piisav. Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et äh, kõik liikmesriigid suhtuksid küberohtudesse tõsiselt, sest usaldus meie poliitikate vastu väheneb, kui me ei suhtu ohtu piisavalt tõsiselt Äh, kodanikuühiskonna koolid, valitsus, kõik peaksid saama piisavalt äh, vahendeid, et me kõik võiksime tagada selle, et me kanname oma ühist vastutust siin küsimuses ja suudame tegutseda nende jõudude vastu, kes äh, on suunanud ohu meie demokraatiale, aitäh. aitäh, järgmiseks proua Huhtasaari poolteist. austatud juhataja Euroopa valimiste mõjutamiskatset väljaspoolt, neid tuleb loomulikult tõrjuma. me peame hoolitsema Euroopa kõrge eh, harituse eest, et me suudame eristada õiget infot propagandast. on täiesti vastuvõetamatu, kui Venemaa, Hiina või mingi kolmas riik hakkab mõjutama meie validust, meie valimiste läbiviimist eh, demokraatia tingimustes. seda tõelist nähtust ei tohi vääriti kasutada inimesi eksitades. Venemaa trollitehased sotsiaalmeedias ei ole suutnud panna inimesi hääletama rahvuslike parteide poolt. Teie konsensusparteid saate, olete pannud inimesi valima sel, niimoodi valima neid variante, mida isamaalised parteid tahavad avatud piirid, islamiseerimine, kliimamüsteerium, tööstustöökohtade kadumine, heaoluteenuste vähenemine on põhjused selleks, miks peavoolumeediat valimistel kaotavad, peavooluparteid valimistel kaotavad. Rootsis pommirünnakud ja tulistamine, need on kõik nüüd osa Rootsi iga, igapäevast Äh, siin peavoolu, sellesse, sellele on toonud äh, meid äh, peavooluparteide tegevus, meie rahvuslikud parteid parandame selle asja, teeme Euroopa jälle turvaliseks ja siin, kui keegi küsis, et kust me oleme raha saanud, siis mina olen oma kampaania ise kinni maksnud, sest mina usun paremasse ja turvalisemasse Euroopasse. järgmine kõneleja, kolleeg Džambatski üheks minutiks. aitäh proua juhataja, lugupeetud volinik, palju õnne tagasivalimise mm, puhul, teil on tõesti väga palju tööd ees. lugupeetud daamid ja härrad, me jälle näeme siin topeltstandardeid, enamus inimestest, kes seni on sõna võtnud, võtsid sõna äh, väljaspoolt tuleva sekkumise vastu, aga ainult siis, kui tegemist on selliste parteidega, äh, kes teile ei meeldi, äh, siis kui tegemist on tooridega Ühendkuningriigis, aga kui tegemist on äh, näiteks skandaalse biljon-, miljardäri Sorosega, siis teil ei ole midagi selle vastu, et äh, siin on tegemist topeltstandarditega, palun otsustage ära, te kas olete välise sekkumise vastu või te ei mõista seda hukka. mõned inimesed ütlevad, et nemad tahavad äh, interneti tsenseerimist ma soovin teile palju edu Ni,. Eh, niimoodi eh, George Orwell rääkis sellistest inimestest nagu teie, tema rääkis eh, tõe ministeeriumist, meil on vaja ühist nimetajat, mitte tsenseerimist. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pereira üheks minutiks. Um aitäh. demokraatia kaitsmine nõuab demokraatlikku ja sõltumatut äh, sotsiaalse kommunikatsioonisüsteemi. ja meil on vaja tagada, et me väldime kontsentreerumist ja monopolide tekkimist ja tagame ajakirjanikele äh, õigused ja tagame õigused teistele isikutele, kes tegelevad äh, teavituse ja kommunikatsiooniga. me oleme näinud kontsentreerumise suurenemist ja sellest on kasu suurtel ettevõtetel Euroopas. aga see piirab äh, ettevõtlusvabadust ja me peame tagama selle, et me edendame, et me väldime populismi edendamist ja demokraatia vastaseid trende, millest on abi paremäärmuslastel see parlament on äh, väliste ohtude vastu, aga see on ainult ettekääne, mis maskeerib tegelikkust, meil on vaja vältida reaktsioonilist mõtlemist. aitäh, kolleeg Piltšik. aitäh, palju õnne äh, proua asepresidendile valituks osutumise poolt äh, väga õigeaegselt proua von der Leyen äh, rääkis paljudest äh, tšehhidest ja slovakkidest, äh, kes samuti revolutsiooni ajal kolmkümmend aastat tagasi võitlesid vabaduse eest ja tänu sellele vabadusele, vabadus ja vabad valimised on midagi, mis meil on nüüd palju rohkem olemas kogu Euroopas ja see on midagi, mida me peame kaitsma. me peame võtma meetmeid, sellepärast et me oleme olnud ohus äh, ja see arutelu ei puuduta mitte ainult neid valesid, mis olid Brexiti taga, vaid see puudutab tõesti meid kõiki ja me näeme seda iga, kõigil valimistel, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi valimistel, ka kõigil liikmesriikides toimuvatel valimistel. tõepoolest, eelmisel kuul parlament võttis vastu resolutsiooni, selle kohta, et kuidas paremini võidelda välise sekkumise vastu ja desinformatsiooni levitamise vastu. ma arvan, et see on väga hea algus poliitilise, poliitiliste meetmete võtmiseks ning rõhutaksin kolme asja, mida ma ootaksin komisjonilt. esiteks see võitlus välise sekkumise vastu ja samuti võitlus desinformatsiooni vastu peab muutuma meie jaoks poliitiliseks prioriteediks, see ei ole tehniline küsimus, vaid see peab olema mm, poliitilise, komisjoni poliitilise tegevuse esirinnas järgmisel viiel aastal ehm, me ei saa siin rääkida lihtsalt sellest, et kes vastutab ja keda süüdistada, vaid me peame võtma meetmeid, me peame olema julged ja tulema välja ka õigusaktidega, me peame äh, turvalisemaks muuta, muutma Internetti, äh, kaitsma Euroopa väärtuseid, meie demokraatiat, meil on vaja rohkem raha, ressursse investeerida haridusse. tõepoolest, haridus äh, mm, on väga oluline selles valdkonnas, kus meie kodanikud on haavatavad küberruumis, internetis ja ma loodan, et kõike seda me saame ka teha. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Bonafé üheks minutiks aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid. Euroopa Parlament tõepoolest juba oktoobris võttis vastu resolutsiooni S ja D fraktsiooni algatusel selleks, et äh, mõista hukka meie demokraatlikesse protsessidesse sekkumine välismaalt, aga järjest äh, rohkem ilmneb uusi juhtumeid Itaalias. näiteks algatati uurimine rahvusvahelise korruptsiooni suhtes, see puudutab Salvini eh, Põhjaliiga rahastamist eh, Venemaa poolt ja me näeme, et tegemist on eh, asjadega, mis kunagi ei ole välja selgitatud, samasuguseid juhtumeid on olnud Austrias ja Prantsusmaal ja on välja selgitatud ka, et Brexiti kampaaniatesse sek-, sekkuti ja see on ohtlik meie demokraatliku süsteemi jaoks, sest tihti on asi niimoodi, et internetis toimuvad äh, vihakampaaniad ähm, on sellised, et nendega mõjutatakse avalikkust enne valimisi, vaja on korralikku teavet, vaja on ka ähm, uurimiskomisjoni, me peame valgust tooma sellesse küsimusse ja me peame kaitsma oma demokraatlikke institutsioone. kolleeg Julaso, poolteist minutit, palun. Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud asepresident, meie mudel äh, äh, tugineb sellele, et meil on õigus valida, kes meid valitsevad, aga järjest rohkem me näeme, et välised mõjutajad üritavad mõjutada meie valimistulemusi eesmärgiga meid nõrgestada. me saame konstateerida seda, me saame seda hukka mõista või siis mm, tegemist on vähiga, mille eesmärgiks on ähm, kahjustada meie vaba maailma, aga me peame eelkõige tegutsema kiiresti ja miks mitte luua Euroopa demokraatia kaitseametit, kes igale riigile annaks äh, vajalikku oskusteavet selleks, et astuda vastu küberrünnakutele, desinformatsioonikampaaniatele, mis on suunatud meie valimis, valimiste vastu meil on toiduohutusamet olemas Euroopas. kui me oleme võimelised kaitsma seda, mis jõuab meie taldrikutele, siis me peame olema võimelised ka äh, kaitsma seda, mis äh, toimub meie valimiskastides. demokraatia mürgitamisel on oma tagajärjed, mis on vähemalt sama ohtlikud kui toidumürgituse tagajärjed ja äh, väga palju raskem on seda ravida lugupeetud äh, asepresident, soovin teile e äh, õnne valimise mm, puhul ja soovin teile edu meie demokraatiate kaitsmisel. aitäh ja järgmine kõneleja on kaheks minutiks kolleeg Allar. aitäh ja samuti sooviks teile õnne soovida valimise puhul. me võtsime vastu selle resolutsiooni teksti oktoobris ja täna tervitan väga seda arutelu ja nagu paljud kõnelejad enne mind arvan ka mina, et palju rohkemat oleks vaja teha, sest nagu me juba kuulsime, USA-s on nüüd kindlaks tehtud, et valim-, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta presidendivalimistesse sekkus Venemaa. Ühendkuningriigis aga me ei ole veel nii kaugele jõudnud. nagu meie peaminister Boris Johnson eelmisel nädalal väitis, et ta ei ole näinud kunagi mingeid tõendeid Venemaa sekkumisest äh, Ühendkuningriigi demokraatlikesse protsessidesse, aga detsembris kaks tuhat seitseteist äh, toonane Ühendkuningriigi välisminister äh, Boris Johnson Äh, ütles, et on Venemaa sekkunud, et milline Boris Johnson nüüd äh, siis tõtt räägib, kas meie praegune ähm, peaminister või toonane välisminister, et äh, meie praegune peaminister on ohtlik. sellises ksenofoobia, rassismi ja võõraviha atmosfääris on mul väga hea meel kuulda, et mis toonis siin täna räägitakse ähm, tuleb ja me peame väga põhjalikult valima sõnu, kui meil on sellised arutelud. tegemist on riiklike organisatsioonidega, äh, kes tegelevad sellise sekkumisega. Äh, tegemist ei ole inimestega, kes äh, teostavad oma demokraatlikku õigust hääletada või kandideerida valimistel ähm, lõpetagem välisriikide sekkumine, avagem meie demokraatia taga kõigile inimestele, kes elavad meie hulgas. järgmistel valimistel ma ei hääleta, mis toimuvad Ühendkuningriigi parlamendi valimistel, aga ma soovin kõike head äh, kõigile kolleegidele. aitäh siin on pidev äh, müra, siin on selline akustika, et ükskõik, kus te räägite, äh, seda on kuulda igal pool, nii et äh, kui te tõesti peate rääkima oma naabriga, siis palun hoolitsege selle eest, et ei räägiks liiga valjust ja et me kuuleksime, mida räägivad kõnelejad. ja järgmine kõneleja on kolleeg Terts. üheks minutiks, ei, vabandust, ütleb kõneleja. kolleeg Mariani on siiski kohal ja saab pooleteiseks minutiks sõna. ärge unustage mind, äh, proua juhataja. Prantsusmaal äh, pärast äh, tuhande kaheksasaja seitsmekümnendat aastat äh, tekkis tohutu hirm ähm, sakslaste eest ja selliseid nähtusi on olnud väga palju liikmesriikides. vahel on sellised hirmud olnud põhjendatud, tihti ei ole. täna on meil siin äh, tunne, et vaja on ühen-, vaja on koonduda selleks, et oma isamaad kaitsta. siin kirjeldatakse igasugust natsionalismi ohuna, aga samal ajal üritatakse meid kaitsta välismaalt tuleva sekkumise vastu ja tegelikult on tegemist väga selgete poliitiliste juhtumitega Euroopa patriootlike eh, liikumiste vastu ja tihtipeale süüdistatakse Venemaad, kui tegemist on selliste sekkumistega ja kui tegemist on eh, desinformatsiooni levitamisega. saan teile eh, rääkida ühest otsesest välismaisest sekkumisest hiljutistel valimistel Euroopa Liidus Äh, härra Soros ja tema äh, avaliku, avatud ühiskonna fond äh, on olnud väga vihane Ungari valitsuse vastu ja tihti ollakse ka Prantsusmaa rahvusrinde vastu ja mm, härra Orban äh, annab samuti oma äh, soovitusi välismaal elavatele või siis äh, on, on ka väga palju muid näiteid äh, ja ma olen just tulnud koosolekult, kus Euroopa äh, saadikud nõuavad rohkem toetust äh, Valgevenele, et äh, e-, enne kui me hakkame siin teisi õpetama, vaadakem, et me ise süüdlased ei oleks. suur tänu, järgnevalt saab üheks minutiks sõna härra Terts. suur tänu teile, juhataja. ja kõike head ka tagasi ametisse nimetamise puhul volinik, räägitakse palju äh, sellest, kuidas Vene agente läbi on sekkutud äh, Kataloonia protsessidesse, aga seda tendentsi me näeme tegelikult terves Euroopas. nägime seda ka Merkeli puhul ja kõikide Euroopa valimiste puhul, mida me oleme näinud Ungari, Austria äh, ja nii edasi. ja alati on tegelikult sekkutud USA poolt näiteks äh, üheksakümne seitsmendal aastal, kaks tuhat seitseteist aastal, äh, kui Trump äh, valiti ja Hispaania Sotsialistlik Partei on kohe minemas allianssi, keda toetavad Kataloonia separatistid ja kommunistidest Prodemos. Chavez ja Venezuela toetab kogu seda Äh, tendentsi. ning äh, Hispaanias on äh, Maduro tegelikult siis ministrite nõukogu vormis me näeme seda Lõuna-Ameerika riikides, me näeme sotsialistlike, sotsialistlike, kommunistlike allianside puhul seda ka Hispaanias sinise kaardi küsimuse esitamise õigust ei ole praegusel arutelul, ütleb juhataja, aga annan teile, proua Šoidrova, igal juhul nüüd sõna kaheks minutiks, palun. suur tänu äh, ma arvan, et mõjutamise äh, väljendus äh, on siin väga selge, kui keegi mõjutab protsesse, aga teisest küljest, kui antakse valeinformatsiooni ja äh, desinformatsiooni levitamine tähendab valetamist tegelikult. keegi ei ole seda meelt, et vaba meedia ja äh, sotsiaalmeedias levitatakse libauudiseid samuti. keegi selle vastu aga ei protesti. me teame, et sotsiaalsetes võrgustikes äh, levitatakse valeväärilisi uudiseid ning Euroopa Liit ja ka liikmesriigid peavad äh, Äh, sellest, seda arvestama. Äh, me näeme, et nii Hiina kui Venemaa poolelt on mõjutustegevus olnud tugev ning sotsiaalvõrgustikes on väga tugev Vene propaganda eesmärgiga nõrgestada äh, Euroopa Liitu ning poliitiliste protsesside mõjutamise läbi püütakse liikmesriike üksteise vastu välja mängida ja me näeme, et Suurbritannias see õnne, õnnestus. nii et äh, me räägime siin tegelikult valede levitamisest. me tahame aga hoopis vaba meediat, seda me kutsumegi üles ja Euroopa Liit ning liikmesriigid peavad äh, näitama siin äh, toetust üles toetama äh, avalikku meediat. siin oleme praegu olukorras, kus liikmesriigid on audiovisuaalteenuste direktiivi äh, rakendamas ning äh, autoriõigusi ja see direktiiv viib selleni, et toetatakse autoreid, et head meediaallikad saavad toetatud ning see ongi tähtis. Stratkomi toetust paluksin teilt samuti, et Euroopa Liidul on võimalik pakkuda äh, elemente eh, niimoodi, et teised ju teevad seda, räägin siin konkreetselt Venemaast ja Hiinast. suur aitäh ja kolleeg Ruiz TVSA üheks minutiks, palun järgnevalt. Eh, aitäh teile, juhataja ja tahaksin eh, õnnitleda volinik Jorovat taas volinikuks saamise pärast. Ehm, me peaksime töötama mitme asja kallal koos ja mitte ainult käesoleval teemal, aga selle teema puhul ütleksin ma, et eurooplased ja poliitilised ametnikud Euroopa Liidus peavad lõpetama naiivse olemise. siin on väga selge koalitsioon, ehm, vaenlased on seljad kokku pannud ehm, ja seda liikmesriikidest väljaspool. Nende eesmärk on süstemaatiliselt meid õõnestada ja meid hävitada see allianss äh, kaasab ka meie liikmesriikide sees inimesi. Nad on kaasatud äh, poliitilistesse liikumistesse, teiste struktuuridesse, see on tänane reaalsus. meil on vaja ennast varustada relvadega selle ohu vastu võitlemiseks. muidu see surub meid äh, nurka. Euroopa Liidus on keelatud see, et välismaised isikud rahastavad Euroopa kampaaniaid aga kas meil on äh, liikmesriikides täpselt samasuguse kaitseklauslid, äh, sellepärast et ka liikmesriikide kampaaniad saavad äh, haavata Euroopa Liitu ja nüüd kolleeg Netšinga, palun üheks minutiks. suur tänu see debatt on väga ajakohane Ühendkuningriigis, kus valimistesse sekkumine on väga äh, tugevasti esil teemana valimiste kontekstis. konservatiivide partei on viimase kolme aasta jooksul muutma, tundmatuseni muutunud ning väga paljudel on mure, äh, kuidas äh, nii Venemaa kui ka USA mõju selles massiivses muutuses rolli mängib kui me vaatame Vene oligarhide või nende naiste äh, annetusi, siis kakssada tuhat ühelt inimeselt äh, ainult esimese valimiskampaania nädala jooksul. Need, äh, kellel on raha, on alati püüdnud mõjutada valimise, valimisi, aga nüüd on meetodid ja tehnoloogiad uued. teadlased on teinud selgeks, et need inimesed, kellel ei ole eelnevalt teadmisi, neid on väga raske äh, ümber pöörata, kui levitatakse valeinformatsiooni kindlasti peab saama teadlikumaks välispropaganda ohtudest, me teame, et tõsine oht on meie demokraatlik, demokraatlikele protsessidele. see tähendab Vene failide avaldamist äh, Ühendkuningriigis ja kõikide meediaallikate äh, vastutusele võtmist, nad peavad vastutama selle eest, mida nad avaldavad ja see peab olema tõde järgnevalt kolleeg Rauet, palun üheks minutiks, pooleteiseks minutiks. proua juhataja, head kolleegid, kunagi ammu oleksime kindlasti öelnud, et Briti parlament äh, on Ateenaga kõrvuti äh, demokraatia samba, sammasteks, aga igal demokraatial on vaja garantiisid ja sanktsioonid peavad olema seotud äh, esile kerkivate oligarhidega. kui Ühendkuningriigi jaoks oleks piisav Äh, ajal, kui äh, ei olnud paremal äärmusel meie äh, parlamendiliikmed ja olid usaldusväärsed. asi on muutunud, aga nüüd Boris Johnson ja tema kambaalased ei näita välja, kuidas on tegelikult venelased mõjutanud meie valimiskampaaniaid. makstakse ligipääs rahaga kinni ning kaks tuhat kuusteist Brexit kampaania on täpselt samasuguste eh, sekkumiste eh, näide olnud. kõike seda oleks pidanud eh, selgitama ja päevavalgele tooma enne, kui järjekordselt minnakse kampaaniasse, nüüd valimiste jaoks jällegi on väärinfo ja täpselt samad inimesed juhivad kampaaniat samasuguste häguste rahadega. antiikses maailmas oleks võimalik eh, lihtsalt Teemose poolt oma kohus, eh, kus eh, kümneks aastaks keelustati igasugune juhtimistegevus, kui rahvast hanitati. modernses demokraatias peaks olema täpselt samasugune võimalus tõrjuda eemale, sellepärast et iga, igale superrikkale on trahv lihtsalt üks trahv suur tänu, järgnevalt kolleeg Sardoone pooleteist minutiks, palun. lugupeetud president, kas me tõesti jälle kord räägime seda, kuidas teised riigid riik, sekkuvad meie demokraatia, demokraatiasse, meie valimistesse, mina leian, et tegemist on traagikoomilise olukorraga Te näete, kuidas rahvas on hääletanud Brexit, Trump, Bolsonaro me näeme, et suveräänsust äh, toetajad on triumfeerinud, võtkem kas või Matteo Salvini. kuidas on võimalik aga nüüd sellist teemat tõstatada, see on minu jaoks ja te ei saa ka aru, kuidas rahvas võib neid inimesi toetada, see on teie jaoks täielik saladus ja te selgitate siis sellist rahvapoolset toetust äh, salanõudega. ja väidate, et meie toodame omalt poolt libauudiseid Teie aga oma Euroopa propagandaga tegelikult, mille eest maksavad maksu